Eh, per favore, colleghi, se volete prendere posto. daamid ja härrad, palun võtke istet. ma tahaksin õhtupoolikuse istungiga alustada. meil on päris pikk päevakava ees, paljud soovivad sõna võtta, nii et kindlasti ei peaks kauem venitama enne algust kõigepealt tahaksin kõiki teid tervitada sellele ühiskoosolekule, sellel ühiskoosolekul. siin on esindajad arengukomisjonist ja inimõiguste alamkomisjonist ning nende komisjonide liikmed muidugi on ka kõik teretulnud lisaks esimestele täna alustame kõigepealt kahe tuhande kümnenda aasta Saharovi auhinna kandidaatide tutvustamisega, tegemist on siis auhinnaga, mis juba tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal parlamendi poolt sai sisse seatud selleks, et tunnustada üksikisikuid või organisatsioone, kes on seadnud mõnikord iseennast hädaohtu või nende oma elugi hädaohtu selleks, et kaitsta inimõigusi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 enamuses just äh, Iisraeli sõdurid, kes on äh, okupeeritud territooriumitel äh, ajateenistuses olnud, kas Hebroni lähedusel, läheduses või muudes piirkondades teise intifada ajal, on sõdurid, kes on tunnistajateks illegaalsetele tegudele, mis Iisraeli armee on seal toime pannud me ei taha siin sellega kahtluse alla seada Iisraeli demokraatiat, kuid ajalugu on näidanud, et demokraatlikud riigid, niipea kui nad hakkavad okupeerima teisi riike, nad äh, lahkuvad demokraatia mõju, mõjuvõimust äh, Prantsusmaal, sellest väga hea näide. Prantsusmaa ometigi demokraatlik riik öö, äh, okupeeris Alžeeria ja Prantsuse armee Alžeerias toimis täiesti ebademokraatlikult ja ka demokraatia vastaselt Iisraeli armee okupeeritud aladel on samuti okupatsiooniarmee. ja sellega eh, toetades vaikuse katkestajaid, neid mehi ja naisi, kes on äärmiselt julged seal, kus on eh, väga suur eh, mahasurumine selliste arvamuste osas Iisraeli ühiskonnas, sest Iisrael ei taha kuulda tegelikkusest, Iisrael ei taha kuulda okupatsiooni tegelikkusest ma tahaksin kõiki kutsuda Hebronisse vaatama ise koha peal seda, mis seal on toiminud. seal on tuhat äh, sõdurit, kes äh, kaitsevad kolmesada viitekümmet okupeerijat või asust, äh, asunikku. ja see, mis seal toimub, see on täiesti uskumatu täiesti uskumatu on see, kuidas okupeerijad äh, toet-, äh, kuidas nad kohtlevad neid palestiinlasi, kes seal äh, piirkonnas elavad. ja kui me toetame vaikuse katkestajaid, siis me hääletame rahu poolt ja me hääletame Iisraeli demokraatia au poolt. ja me ütleme, et me pooldame kahe riigi lahendust, Iisraeli riigi ning Palestiina riigi lahendust. nii toetame me nii Palestiina kui ka Iisraeli patsifiste, kes oma kangelaslikus võitluses vajavad rahu võimalust. ja parlamendina peaksime me kindlasti püüdma andma rahule siiski võimaluse ja ma arvan, et vaikuse katkestajad just annavadki rahule võimaluse ja me saame seda kõike toetada, kui me neid toetame. on Bendit and now I give the floor to madam Vergia to, to uh, present uh, the candidate. aitäh, härra Konbandit ja nüüd uh, proua Vergia saab uh, järgmist kandidaati kahe minuti jooksul esitleda. aitäh, ma ei tahaks nüüd tulla selle juurde tagasi, mida ütles härra Konbendit, kuid uh, tahaksin võib-olla veidi tehnilisemalt äh, selgitada seda, mida kujutab ennast vaikuse katkestajate liikumine. see ähm, ühendus äh, arus-, äh, asutati kahe tuhande seit-, neljandal aastal, selle asutajaks olid Iisraeli sõdurid, kes tulid pärast teenistust koju tagasi ja kes ei aktsepteerinud seda vaikuse õhustikku, alguses oli tegemist anonüümsete tunnistustega nendest äh, ebaausatest tegudest, mida nad nägid äh, koha peal. ja see ühendus kogub neid tunnistusi ja levitab äh, neid teadmisi Iisraelis, Euroopas, Ameerika Ühendriikides. see ühendus leiab toetust äh, mitmete Euroopa Liidu riikide poolt, rahastust on muidugi kritiseeritud Iisraeli valitsuse poolt, Nad leidsid, et on aktsepteerimatu, et äh, toetatakse selliseid äh, ühendusi demokraatlikus, teises demokraatlikus riigis ja et Euroopa Liit äh, peaks pigem pöörama tähelepanu kolmandale maailmale. ja ma siin tsiteerisin just Iisraeli valitsuse ametlikku seisukohta. Breaking the Silence samal ajal on jätkanud oma tööd, endiselt jätkatakse tunnistuste kogumist ja ilma Breaking the Silence'i tegutsemiseta ei oleks ka Rostoni raportil olnud äh, sellist äh, mõju. Breaking the Silence on üks äh, ühendustest, mida tänapäeval ähva-, ohustab Iisraeli valitsuse tegevus, Iisraeli valitsus on algatanud kampaania MTÜ-de vastu, keda rahastavad ka Euroopa Liidu liikmesriigid ning mis on valitsuse tegevuse suhtes kriitilised tegemist on äh, sümboliga selle kohta, mis praegu toimub äh, Iisraelis. ja ma arvan, et inimõigused peaksid olema samad ja kõikjal kehtivad, aitäh! suur tänu, proua Veržia! nüüd jõuame neljanda kandidaadi juurde tähestikulises järjekorras. härra Guillermo Farinas on kes esindab kõiki neid, kes võitlevad vabaduse ja inimõiguste eest Kuubas ning tema on esitatud Rahvapartei ja Kristlike Demokraatide poolt ning ka Euroopa konservatiivide ja reformistide poolt ja Edward Porošniku ning veel üheksakümne ühe isiku poolt ning esimese osa ettekandest teeb meile härra Salafranco ja härra Sarjus Volski ning äh, teise poole siis äh, ülejäänud kõnelejad ning ma palun hoida ajaraamidest kinni. suur tänu! meie tahtsime valida äh, ühe üksikisiku, kes vastab Saharovi auhinna kriteeriumidele, keegi, kes seisab rahumeelse vastuseisu eest ja tema äh, selliseks isikuks on just härra Varinjas, talle on äh, piirideta ajakirjanikud juba auhinna andnud, tema ei poolda vägivalda oma protestides, kuid protesteerib siiski selle vastu, mis toimub tema kodumaal Kuubas, ta alustas hiljuti näljastreigiga, mitte iseenda huvides, vaid selleks, et oma kaaslasi kaitsta. Läks palju päevi enne seda, kui tema kaaskannatajad, vangid katoliku kiriku abiga vabastati. tema kehal on kahekümne kolme eelneva näljastreigi armid ja haavad. tema kaitseb inimväärikust ja inimõigusi oma kodumaal ning ma arvan, et ta on ideaalne kandidaat Sahharovi auhinna jaoks, suur tänu! suur tänu! härra Sarjusvolski härra Varinjas võitleb ilma vägivallata inimõiguste ja vabaduse eest ning meie pakume tema välja selle auhinna kandidaadiks. Äh, ma ei pea hakkama tema elulugu siin üle rääkima, ta paistab olevat lausa ideaalne kandidaat. me anname siin erinevatele vabadus võitlejatele auhan- äh,, auhindu ja nii edasi, aga tema on erakordne. temal on erakordne julgus ja vastu-, kodanikujulgus. ta on omaenda elu ohtu seadnud selleks, et vabaduse nimel äh, näljastreiki pidada, selleks, et nõuda poliitiliste vangide vabastamist äh, ja vabastada nende vabastamist, kes Castro režiimi, režiimi ei hinda kõige paremini täidab just tema kõiki neid nõudmisi ja tingimusi, mida me otsime ja vaatame nendes kandidaatides, keda me Saharovi auhinna saajateks üles seame, sellepärast me täiest südamest toetame seda kandidaati, suur tänu! tänan, härra Sarjušvolski, nüüd äh, härra Jaroslav Valesa. suur tänu! meil on nüüd äh suurepärane võimalus äh, autasustada mitte ainult üksikisikuid, äh, vaid ka liikumisi teatud äh, riikides. siin antud juhul opositsioon ja ka tavalised inimesed töötavad tõesti Kuuba diktaatorliku režiimi vastu kõik äh, need püüdlused, mis nad on teinud inimõiguste nimel, väärivad äh, Sahharovi auhinda. andes Sahharovi auhinna rahva Rinjasele, saaksime me toetada ka tuleviku arengut Kuubal. härra Kušusnik, palun akadeemika Sahharova požívá... daamid ja härrad, akadeemik Sahharovi öö, Sahharov mängis kuuekümne kaheksandal aastal Tšehhi okupeerimise ajal olulist rolli. ta oli üks väheseid inimesi, kellel oli julgust okupeerimise vastu seista. Sahharov oleks võinud valida kas rahuliku elu, Nõukogude teadlase rahuliku elu või öö, ühiskonnast välja heidatu öö, Äh, elu, tagakiusatu elu, inimõiguste kaitsja elu ja ta ei kõhelnud hetkegi selles valikus. ning me peame tõesti valima just selliseid inimesi, nagu Sahharov oli. ja kui tema ja kui äh, üks vang äh, Orlando Zapata suri Kuubas vanglas ning siis võttis teine inimene, härra Varinjas, üle tema rolli, siis ja ta, ta ei kahelnud selles hetkeski, et seda teha, sellepärast et ta võitleb nõnda Kuuba vabaduse eest. tema elu on paljuski mõtetes sarnane Sahharovi eluga. ta on aidanud tohutult tervet hulka inimesi Kuubas. ja Kuuba äh, ikka veel ei ole vabaks saanud. Kuuba on üks suur kontsentratsioonilaager, ütles ta. me peame aitama teda ja kui me aitame teda, siis me aitame kõiki teisi kuubalasi, ärgem jätkem teda üksi, saatkem koos oma kolleegidega välja signaali selle kohta, et meie toetame härra Farinjas tema võitluses vabaduse demokraatia eest, suur tänu! For... suur tänu kandidaadi tutvustamise eest ja kõigi nende e eest, kes võitlevad Kuubas vabaduse ja inimõiguste eest järgmine kandidaat, keda me tutvustame, on proua Aminetu Haidar, kelle esitasid Norbert Noiser, Willie Maier, Raul Romeva ja Rueda ja veel nelikümmend parlamendiliiget. ning palun kõigepealt kõneleda härra Rom-, Romeva ja Ruedal ja seejärel Willie Maieril. palun siis. suur tänu. mina tahaksin alustada samade märkustega, mida tegi siin härra Cohn-Bendit, võime kõik olla ühel meelel selles, et me ei esita mitte ühte kandidaati teiste arvelt või et üks oleks teistest parem. me esitame Aminetu Haidari kandidaati, kuid me ei soovi muidugi vähemaks teha ühegi teise kandidaadi rolli aga üks asi, mis teda tõesti esile tõstab, on tema ka iseloom ja tema iseloomu tugevus. tundub, et on mingi segadus mikrofoniga, aga ei ole. on väga tähtis, et me rõhutaksime mitte teda ja tema isiksust, vaid ka seda, mis motiveerib teda tema töös. Aminetu Haidar on inimõiguste kaitsjate hulgas tuntud selle poolest, et ta saadab välja väga olulise ja tugeva sõnumi ja selle viisi, kuidas ta oma sõnumit edastab, see on ka praeguses kontekstis väga oluline ning Sahharovi äh, auhinna kontekstis väga oluline. me peame hindama hoiakuid ja väärtusi äh, kes, nende inimeste hoiakuid ja väärtusi, kes inimesi kaitsevad ebaõigluse eest ning ma arvan, et Aminetu Haidar on nende iseloomuomaduste kehastus. tal on õig-, tal on just õige iseloom, kuid ka ta, ta toimib õigesti. teda isegi tuntakse kui Sahara kandina. teised, kes mm, on alla kirjutanud meie kandidaadile või toetavad meie kandidaati, mõistavad ka seda, et siin on meil oma euroopalik vastutus kanda. tegemist on siin naabruspoliitika küsimustega, tema näiteks kaitseb Äh, ka inimõigusi Marokos, siin see haakub kõik äh, meie äh, Vahemere poliitikaga ja meie usaldusväärsusega, sellepärast on väga oluline, et me saadame selge sõnumi selle kohta ka, et me oleme pühendunud suhete hoidmisele oma naaberriikidega ning et see ei tohiks kuidagimoodi minna vastuollu sellega, et me saame nõuda inimõiguste kaitsmist nendes riikides ja demokraatia ja põhiõiguste kaitsmist nendest riikidest ja just sellepärast arvame meie, et Aminetu Haidari kandidaat peegeldab täielikult neid väärtusi, mis Saharovi auhinna kandidaadil peaksid olema. ja ma arvan, et me saadame positiivse signaali, mitte äh, Euroopa-Maroko suhete suhtes, vaid ka Euroopa-Vahemere laiemate suhete suhtes. suur tänu. nüüd Villi Maier, palun. suur tänu, proua juhataja Äh, seda ettepanekut toetavad paljude fraktsioonide esindajad. võib-olla see on ainuke, mis on ka otseselt seotud Euroopa Liiduga, me räägime siin isikust, kes on Saharovi äh, ideede kandja. Äh, tegemist on aina, ainukese piirkonnaga Aafrikas, mis veel endiselt ootab dekolonise-, dekoloniseerimist. see oli ju Hispaania koloonia millalgi ja ühend, ma ei tea midagi. ja Hispaania vastutab dekoloniseerimise protsessi eest selles piirkonnas ja sellepärast on ka Euroopa Liit vastutav ja tegemist on ainukese piirkonnaga, kus Euroopa Liidil, Liidul on tõepoolest otsene vastutus, otsene vastutus Sahara inimeste eest. ning äh, nende elus on praegu väga-väga raske periood. ja me räägime kandidaadist, kes äh, Lanzarote lennuväljal Hispaanias äh, kinni võeti ning ta alustas kolmekümne kahe päevast näljastreiki seal, nõudes midagi, mis on väga-väga elementaarne ja lihtne, nimelt, et ta saadetaks koju tagasi. ja ta, ta ei oleks tohitud, tohtinud sealt nagunii ära saata. aga Maroko on nende, tema kodupiirkonna illegaalselt okupeerinud et Amineto Haidar iseloomustab sellist rahvast, kes on pidanud kolmkümmend aastat juba kõrbes elama ja nõuab, et neile antakse enesemääramise õigus, mis ju ÜRO raames tulekski korda ajada. ta on, tegemist on ainukese piirkonnaga, kes veel ootab dekoloniseerimist ning Euroopa Liit peab äh, selle eest vastutama, see on ainuke piirkond, mille eest me nõnda vastutame ja me peame selge sõnumi saatma selle kohta, et see äh, vastutus meil on ning nõuame, et kõiki inimõigusi tuleb äh, austada ja üks inimõigustest on õigus vabale enesemääramisele ja dekoloniseerimisele. nii et meie eesmärk siin on see, et kui me annaksime Sahari au,, Saharovi auhinna Aminetu Haidarile, siis see ei ole muidugi otse ainult temale antud, kuigi ta täielikult väärib seda, aga, ja talle on juba palju auhindu ka antud varem elus, aga me annaksime selle auhinna kogu sellele rahvale, kes seal kõrbepiirkonnas elavad, okupeeritud territooriumil ja keda Maroko võimud pidevalt represseerivad ega tunnusta nende põhilisi õigusi. nii et nendel kõigil põhjustel leiame meie, et see auhind tulekski anda proua Aminetu Haidarile. see oleks meie poolt siis oleks ju täiesti öö, äh, halb, kui on tegemist küsimusega, mis meid otseselt puudutab, et me siis ei, et me siis ei seisaks inimõiguste eest selles piirkonnas. suur tänu! järgmine kandidaat on härra David Isak ning tema on esitanud Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Marit Paulsen ja Leena Eek ja veel kolmkümmend seitse parlamendiliiget. ning ma tahaksin esmalt anda sõna Olle Schmidtile ja seejärel Cecilia Wikströmile. palun siis kõigepealt härra Schmidt Thank you very much uh,, madam chair Today.... suur tänu, proua esinaine. tänaseks on David isak olnud vanglas kolm tuhat kakssada üheksakümmend üheksa päeva ehk äh, peaaegu üheksa aastat. kolm tuhat kakssada üheksakümmend üheksa päeva, üheksa aastat ilma igasuguse kohtumõistmiseta. härra Isak on Rootsi-Eritrea ajakirjanik ja ma usun, et siin kojal on meil erivastutus tema ees, kuna ta on Euroopa kodanik. aga mis puudutab äh, tema olulist kandi-, olulisust kandidaadina, sest siis lisaks kodakondsusele on ta võidelnud äh, tugevalt ajakirjandusvabaduse eest. ta elas täiesti turvaliselt ja rahulikult Rootsis, aga otsustas tagasi minna oma koduriiki. ta avas seal sõltumatu äh, ajalehe, ta lootis aidata kaasa riigi ülesehitamisele, kus inimestel on äh, tagatud inimõigused ja sõnavabadus Need on äh, meie jaoks äh, põhiväärtused siin Euroopa Liidus, aga kahjuks äh, David Isaki unistus ei ole sugugi teostunud, selle asemel on ta hoopiski vanglas. kui me tõstatame David Isaki teema, siis me tahame juhtida tähelepanu ka teistele ajakirjanikele, kes on vangistatud koos temaga. ka nemad on pandud vangi ilma, et äh, neil oleks olnud õiglane kohtuistung. arvatavasti on eriti reas äh, niimoodi vangistatud umbes kolmkümmend tuhat inimest. austatud kolleegid, kui me anname David Iisakile äh, Sahharovi auhinna kahe tuhande kümnendal aastal, siis me näitame, et me ei aktsepteeri tema ja ta kolleegide kohtlemist. me näitaksime oma teoga, et me võitleme sõnavabaduse eest äh, üle kogu maailma. kolleegid David Iisak arvatavasti sureb seal vanglas ära, ta elab kohutavates oludes, nii et palun, kolleegid, äh, hääletage tema poolt, järgmisel aastal on võib-olla juba liiga hilja no.. suur tänu, härra Schmidt ja nüüd äh, Cecilia Wikström, palun I don't see me and hear Mrs Wikström. tundub, et proua Wikström ei ole saalis. härra Schmidt, kas te tahate veel jätkata või äh, ütlesite juba piisavalt oma kandidaadi kohta? mulle anti teada, et lisaks teile võtab sõna ka proua Wikström, et ka tema esitleb kandidaati, aga teda siin ei ole nii et kas me läheme edasi järgmise kandidaadi juurde või te tahate ära kasutada aeda, mis on jäänud? vabandust, proua esinaine, mind ei informeeritud äh, sellest, aga ma arvan, et ma ütlesin juba piisavalt, ma võin üle korrata ainult, et äh, hääletage palun äh, härra äh, Iisaki poolt, ta on vanglas suremas. tänan, härra Schmidt. järgmisena tutvustatakse äh, proua Pirtukan Mideksat, kelle on nimetanud sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis. Adrian Severin ja proua Anna Komes esitlevad kandidaati. aitäh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon otsustas ühehäälselt esitada Pirtukan Mideksa kandidatuuri kahe tuhande kümnenda aasta Sahharovi auhinna auhinnale. ta on äh, Etioopia poliitik, kes mõisteti eluaegsele vang-, vanglakaristuse kahe tuhande kaheksandal aastal. tal takistati äh, osalemast äh, kahe tuhande kümnenda aasta üldvalimistel, hoolimata sellest, et ta oli, et ta on olulise erakonna juht Etioopias. muidugi tähendab äh, poliitiline vastuseis äh, repressioone ning äh, piinamist. ta rääkis Rootsis sellest, ähm, kuidas teda kiusati taga koos kolmekümne seitsme poliitilise vangiga pärast kahe tuhande viienda aasta valimisi. Pirtukan Mideksa arreteeriti uuesti novembris kaks tuhat viis pärast seda, kui Demokraatia õiguse liit vaidlustas kohalike ning üldvalimiste tulemused. mõlemad valimised, mõlemad meeleavaldused muutusid vägivaldseks ning ähm, julgeolekujõud äh, tapsid sada kakskümmend seitse inimest. Birdogan Mideksa saadeti, Birdogan Mideksale määrati eluaegne vanglakaristus. lõpuks äh, jõuti äh, armuandmiseni ning kahe tuhande seitsmenda aasta juunis Birdogan Mideksa vabastati novembris kaks tuhat kaheksa osales Pirtukan Mideksa avalikul kogunemisel Rootsis ja kui ta tagasi Etioopiasse pöördus, siis võimud äh, sundisid teda tagasi võtma oma avaldust, ta keeldus sellest ja siis äh, ta arreteeriti detsembris kaks tuhat kaheksa. tema kahe tuhande seitsmenda aasta armuandmine tühistati ja mõisteti uuesti eluks, ta mõisteti uuesti eluks ajaks vangi tal ei ole mingisugust äh, õigust juurdepääsu advokaadile, tema tervislik äh, olukord äh, on järsult halvenenud. Euroopa Parlament nõudis kohest ja tingimusteta Pirdukan Mideksa vabastamist pärast tema vahistamist. volinik Piibalks ütles märtsis kaks tuhat kümme, et proua Pideksa, Mideksa vang-, märgistamine võib õõnestada kahe tuhande kümnenda aasta valimiste legitiimsust, kus valitsev partei võitis üheksakümmend üheksa protsenti häältest. Sahharovi auhind peaks minema nendele, kes vajavad rahvusvahelist nähtavust ning kaitset. sellega, kui anname äh, Sahharovi auhinna Pirtugami Texale, me äh, toetame kõigi poliitilisi äh, vange Etioopias ning äh, saame juhtida tähelepanu sellele noorele naisele, emale ning inimõiguste seisukorrale Aafrikas. ta on sümboliks äh, tuhandetele poliitilistele vangidele kogu maailmas, kes äh, võitlevad õigusriigi põhimõtete eest ja demokraatia eest. nüüd aga sõna härra Koomessile, palun. proua Koomessile. tahaksin lisada Pirtu Kalmiteksa nimetamine kindlasti ei, kandidaadiks nimetamine kindlasti ei tohiks vähendada teiste kandidaatide tähtsust ja olulisust. ja võiks küsida, et kui paljud teist on äh, temast üldse kuulnud, hoolimata sellest, et eelmise mandaadi jooksul me võtsime vastu resolutsiooni nõudes tema äh, vabastamist, tegemist on noore Aafrika naisega, kes võitleb demokraatia ning õigluse eest oma riigis. ta on ka väikeste laste ema nüüd äh, on ta uuesti eluks ajaks vangi mõistetud. talle ei lubata külastusi sugulaste poolt, perekonnaliikmete poolt ja ta võitleb vägagi äh, rõhuva režiimi vastu. ta räägib äh, arengust, demokraatiast, inimõigustest, kuid see režiim keelab seda kõike oma rahvale Adrian Severin juba rääkis, et, et äh, Etioopias on tegelikult tuhandeid poliitilisi kinnipeetuid. Voice of America, Deutsche Welle ei ole Etioopias lubatud. Nad äh, häirivad äh, nende raadiojaamade signaali, samuti ei ole võimalik interneti teel äh, informatsiooni saada, mitmed veebilehed on äh, blokeeritud ja meie, me oleme põhilised abiandjad äh, Etioopiale, mis on teine kõige rahvarikkam riik Aafrikas. me peame äh, oma silmad täielikult avama selle olukorra suhtes. tegemist on äh, riigiga, mis on ennast sidunud väga selgete kohustustega inimõiguste vallas ja nüüd me äkki pigistame silma kinni selle osas, mis seal toimub. kuidas see võib niimoodi olla? Euroopa Liit on täiesti jätnud kõrvale vahenduse konfliktis Etioopia ning Eritrea vahel. ja see on olnud mitmete sõdade objektiks Bushi administratsiooni ajal. vallutati Somaalia ja selle mõjuks äh, oli ainult äärmuslaste toetamine Somaalias. ja mina arvan, et meil on äh, siin täiesti selge vastutus, me ei saa lubada oma äh, valitsustel ning komisjonil silma kinni pigistada selle olukorra suhtes ja me leiame, et see auhind peaks minema Pirtukan Mideksale, sest neil on vaja nähtavust ning kaitset, mis Sahharovi auhind neile annab. To... tänu, proua Gomes. järgmine kandidaat on isa Tadeus Nguyen Van Lee ning tema esitajaks on Euroopa konservatiivid ja reformistid ning härra Legutko esitleb seda kandidaati, palun. suur tänu, proua juhataja. Läheb nii, et ma esitan, esitlen mõlemat äh, viimast kandidaati ja nad on äh, nagu seotud omavahel ja seotud selle kurva asjaolu tõttu eh,, mis on seotud kristlaste tagasikiusami-, tagakiusamisega üle maailma. esimene kandidaat, isa Tadeus, on siis Vietnami preester, kes juba äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal öö, äh, arreteeriti. Äh, ja ta oli, pidas ka varem kiriklikke kõrgeid ametikohti, ta on öö, Vietnami juhtiv inimõiguste mm, aktivist, kasutab öö, <clears throat> mittevägivaldseid vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks. ta on võidelnud eluaeg inimõiguste vastu. ta on üle kahekümne aasta vangis olnud või koduarestis olnud selle eest, et ta on inimväärikuse ja demokraatia eest seisnud. esmakordselt äh, <clears throat> arreteeriti ta juba seitsmekümne seitsmenda aasta septembrikuus selle eest, et ta levitas peapiiskop Nguyen Kim Dieni kirjutatud esseid, milles kritiseeriti valitsustepoolset usuvahe, usuvähemuste rõhumist. märtsis kaks tuhat kümme ta vabastati ajutiselt selleks, et arst, meditsiinilist abi saada, kuid kohe võtsid võimud ta range jälgimise alla, sellepärast, ja ma tsiteerin, et ta on ähvardanud <clears throat> riiklikku julgeolekut sellepärast, et ta pal-, on pöördunud rahvusvahelise üldsuse poole <clears throat> pidada nõu äh, inimõiguste olukorra üle Vietnamis äh, härra ta-, isa Tadeus võtab oma töö kokku järgmiselt ja ma tsiteerin. tsiviliseeritud ühiskond ei tohiks kunagi lubada ühelgi valitsusel mis tahes ideoloogiast või poliitilisest põhimõttest lähtudes teha mingeid erandeid universaalsetest inimõigustest ja isoleerida oma rahvast raudse eesriide taha siseriiklikesse küsimustesse mittesekkumise ettekäändel, tsitaadi lõpp. ta on andnud intervjuusid välismaa raadiojaamadele ning kutsunud üles vietnamlasi boikoteerima seda ühe partei süsteemi, just seda süsteemi, kust pärinebki kogu see tagakiusamine Vietnamis. ainuke <clears throat> eraajakiri Vietnamis, äh, äh, mille pea, nimeks oli äh, sõnavabadus, seda anti välja just tema juhtimisel ja levitati põrandaaluse võrgustiku kaudu. kahe tuhande seitsmendal aastal pandi see ajakiri kinni ja oma põhiõiguste eest peetava võitluse pärast on teda palju aastaid vangis peetud kommunistlike võimude poolt, raskes olukorras, isoleeritud ja igasugustest kodanikuõigustest ilma jäetuna. kuid tema ise on keeldunud mis tahest soodustustest, mida kommunistlik režiim Vietnamis äh, kirikutegelastele lubaks. pigem soovib ta võidelda inimeste õiguse eest elada inimväärikalt ilma äh, inimõigusi rikkumata. ta on erakordselt vapper ta võitleb liikumisvabaduse, elukoha valimise vabaduse eest, kogunemisvabaduse eest, võrdsuse ja õigluse eest Vietnami rahva jaoks ja demokraatia kehtestamise eest Vietnamis. tahaksin rõhutada, et kunagi ei ole meil olnud vietnamlast, kes oleks saanud Saharovi auhinna. Vietnam on ju riik, kus kehtib brutaalne kommunistlik diktaator, diktatuur. ja sellepärast me palun toetame, palumegi teie toetust tema kandidatuurile. suur tänu! suur tänu, härra Legutko, ja nüüd me jõuame viimase kandidaadi juurde, organisatsioon, mille nimi on Open Doors, avatud uksed, ja sellegi kandidaadi esitas Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon ning taas härra Legutko, Legutko esitleb ka seda kandidaati. suur tänu! armsad kolleegid, mul on suur au ja hea meel tutvustada teile Sahharovi auhinna kandidaati Open Doors kahe tuhande kümnendal aastal. Open Doors on mittesektantlik kristlik missioon, kes toetab tagakiusatud kristlasi. üle terve maailma on umbes kolmveerand või neli kolma, kolm neljandikku äh, usulistel põhjustel tagakiusatutest just kristlased äh, see kiusamine, kiusamine võib olla üsik, üksikisiku tegudest ulatuda kuni ametivõimude poolt süsteemse rõhumini väl-, rõhusemi-, rõhumiseni välja. Eh, selle missiooni alustas juba tuhande üheksasaja viiekümne viiendal aastal Hollandi kodanik Anne van der Biel, eh, kui Euroopa oli alle, oli juba kümme aastat olnud jagatud idaks ja lääneks. ja see noor mees so-, soovis minna kohtuma kristlastega Poolas ja leidis raudsest eesriidest äh, teisele poole minnes, et neid kiusatakse seal taga. <clears throat> ta kuulis neid äh, hirmsaid ja kurbi lugusid äh, ning leidis, et tal tuleb midagi nende inimeste toetuseks ära teha. ja Hollandis Eh, Anne van der Beel ehk eh, isa või vend Andrew lõigi sellise organisatsiooni Open Doors ja tema eesmärgiks oli algselt jõuda kristlasteni kommunistlikus Kesk-Ida-Euroopas eh, ja ka Hiinas. aga seitsmekümnendatel aastatel laiendati tegevust Lähis-Itta, teatud Aafrika osadesse ja ka Kagu-Aasiasse. ja praegu on organisatsioonil öö, öö, esindused kõigil mandritel ja peaaegu viiekümnes riigis. Open Doors tegevuste hulka kuulub lobitöö nii lääneriikides kui ka rõhuva režiimiga riikides usuvabaduse edendamiseks, õigusabi ja toetus vangidele ja nende perekondadele taastuskeskuste loomine kristlastest põgenike jaoks, koolitus äh, piiblite ja kristliku kirjanduse kohale toimetamine. kuigi osa tööst tuleb teha salaja, põranda all, ei karda Open Doors kunagi võimudega ja poliitilise mõju, äh, poliitilist mõju omavate isikutega kõnelda oma eesmärkidest. näiteks on räägitud nõnda kommunistide juhtidega, kommunistidest juhtidega Ida-Euroopas, Hamasi juhtidega, isegi Talibani juhtidega ja ma-, medreseedes. toon teile kolm konkreetset näidet sellest tööst, mida Open Doors on teinud. esimene puudutab Äh, Usbeki pastorit Dmitrit, kes arreteeriti kahe tuhande seitsmendal aastal selle eest, et ta tegeles ebaseadusliku usutegevusega ning pandi neljaks aastaks vangi. Open Doors on avalikustanud tema juhtumi äh, ja hoolitsenud selle eest, et maailm ei unustaks teda. aidatakse ka tema naist ja lapsi. teine näide on massiivne abiorganisatsioon Pakistani üleujutuste ohvritele, eh, kes kuuluvad usuvähemustesse ja keda Pakistani ametlikes abimissioonides diskrimineeriti. aastate jooksul on koondatud eh, to tohutu hulk teadmisi ja materjale ja sellepärast koostatakse igal aastal, igal aastal väljaanne World Watch List, kus on <clears throat> toodud välja ka riikide nimekiri, kus kõige rohkem kiusatakse kristlasi taga, Põhja-Korea on üks, Saudi-Araabia, Iraan teisel ja kolmandal kohal. ja armsad kolleegid, kutsun teid kõiki üles just meie kandidaati toetama. Open Doors on organisatsioon, millel puudub igasugune muu ambitsioon kui ainult teisi aidata. tegemist on organisatsiooniga, kes tõesti on ületanud poliitilised, kultuurilised ja usulised piirid, jäädes alati truuks oma missioonile, kaitstes usuvabadust, see tähendab seda, et kaitstakse südametunnistuse vabadust, sõnavabadust, kogunemisvabadust ja paljud muid vabadusi. usuvabadus on kõige selle keskmes, mida meie peame põhiliseks inimõiguseks ning ma usun kindlasti, et Open Doors väärib Sahharovi auhinda kogu selle töö eest ja saavutuste eest, mida nad oma viimase viiekümne viie tegevusaasta jooksul on teinud. suur tänu! tänan, härra Legutko. nüüd äh, kolleegid, äh, oleme kuulnud üheksa suurepärase kandidaadi esitlust, äh, kellele taotletakse Saharovi mõttevabaduse auhinda ja kõik nad loomulikult väärivad seda auhinda ja enne, kui ma annan üle kolleeg Jolile juhtimise, tahaksin omalt poolt öelda, et äh, Oleg Orlov, äh, Memoria juht, äh, kes sai selle aasta Saharovi auhinna, on kutsutud Strasbourgi tänavuaastase auhinna üleandmisele, aga ta on andnud meile teada, et ta ei saa oktoobris Strasburgi tulla, kuna talle on esitatud kriminaalsüüdistus Venemaal teda süüdistatakse Ramzan Kadõrovi poolt äh, laimamises ja tema kohtuasja menetletakse Moskva kolmekümne kolmandas ringkonnakohtus. nii et ähm, selline on eelmise Saharovi auhinna kandidaadi saatus ja nüüd ma annan sõna proua äh, Jolile, kes juhib arvamuste vahetust. suur tänu meil on üks väike vaba mikrofoni võimalus nüüd äh, selleks, et äh, kes soovib, saaks sõna ning öelda ka oma arvamuse äh, kandidaatide kohta. Maria Mönis, kaks minutit, palun. tänan, nagu siin juba öeldi, siis kõikide kandidatuur on õigustatud, aga osad väärivad ehk auhinda rohkem kui teised. meil on võimalus anda oma hääl nendele inimestele, kellest muidu ei ole midagi kuulda, kes ei ole veel olnud äh, ajakirjandusväljaannete esikaantel, aga sellegipoolest äh, kannatavad äh, vangistuses. me peame tähelepanu juhtima just nendele kandidaatidele, kes äh, ei ole veel meie kaastunde osaliseks saanud. me peaksime andma võimaluse nendele, kes ei ole mitte keegi, kelle keelt peetakse murdeks, kelle usku peetakse ebausuks ja kelle kunsti peetakse käsitööks me peaksime andma auhinna nendele, kellele teised ei ole auhinda andnud ning kelle ümber valitsema vaikuse me saaksime Euroopa Parlamendis murda. me ei peaks äh, järgima oma poliitilisi eesmärke, vaid me peaksime auhinna andma neile, kes seda tõesti vajavad ja loomulikult kõik kandidaadid on selle auhinna teeninud ära, nagu juba öeldi ka. aitäh selle kannatlikkusest, millega te eh, toetate oma kandidaate, see on eh, väga mõjukas hetk parlamendi elus, kus eh, me saame rääkida inimestest, kes kõik vääriksid auhinda ning kes kõik tegutsevad Sahharovi vaimus. kuid nüüd kahjuks peab teatud valulikke valikuid langetama igal asjal oma aeg. nüüd äh, me oleme äh, jõudnud sinnamaale, et me peame piirama seda kandidaatide valikut äh, ja see valik on arengu ning väliskomisjoni ühiselt langetatav ja see toimub ähm, suletud uste taga Strasbourgis, pärast on hääletus esimeeste konverentsil kahekümne esimesel oktoobril Strasbourgis ja siis valitakse üks kandidaat välja. auhinda võib anda kas füüsilisele isikule või äh, ühendusele, organisatsioonile ehk siis juriidilisele isikule. ja laureaat kutsutakse siis äh, mõttevahetusele välis- ning arengukomisjoniga kolmeteistkümnendal detsembril Strasbourgis auhinna üleandmine toimub viieteistkümnendal detsembril kolmapäeval kell kaksteist Strasbourgis. vastavalt äh, tavapraktile Euroopa Parlamendi sekretariaat tagab maksimaalse äh, reklaami sellele üritusele ja seda sündmust ei kajasta mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka Euroopa Nõukogu ning Strasbourgi linn näiteks äh, jõuluturul nüüd äh, sõna järgmisele kõnelejale, kaks minutit. Pardon, excusez-moi, madame la president. vabandage, proua esinaine, ma ei tahtnud äh, võtta sõna kandidaatide osas, kuna mul sõna juba anti. kuid äh, nüüd see teade, mis puudutas Memoriali juhi olukorda praegu, kui me ei saa tegutseda äh, ning aidata Euroopa Parlamendi poolt teda selles raskes olukorras äh, nende repressioonide all kannatavana, siis äh, tähendab see seda, et Sahharovi auhinna andmine tegelikult ei tähenda mitte midagi. kui me ei saa isegi enda äh, laureaate kaitsta, Äh, siis äh, on see kõik tulutu, peaks olema vähemalt mingi väljapaistev vastuhakk Vene võimude tegudele selleks, et memoriaali esindaja saaks äh, siiski viibida sellel tseremoonial ja me ei tohi neid jõupingutusi jätta kuni viimase minutini. hääletame siis Danny Convendi. härra Convendit, palun veel üks märkus, Memoriali puhul tõesti on õigus eh, see, mis öeldi ning samuti Kuuba puhul see kehtis, parlament ei leidnud lahendust sellele, et eh, Laureat ei saanud kunagi vastu võtma tulla Sahharovi auhinda ja see on üks nendest suurtest eh, probleemidest selliste riikide puhul. Udžast ma üldsegi ei räägi, sest tema pandi niikuinii vangi. proua Gomes tahtsin jah, Mujahast rääkida. Äh, Hutša ning äh, ka mõned teised laureaadid äh, on olnud vangistuses ja endiselt on vangistuses nii Hutša kui ka Amtša Tšuši. kuid mõned on meil siiski õnnestunud vangistusest välja tuua. Sanna Rusma, kes on praegu saanud peaministriks, äh, kes äh, vangist välja sai ning ütles, kuivõrd oluline oli Sahharovi auhinna andmine tema jaoks ja tema vabastamisel. nii et me peame kindlasti tegutsema. ja me ei tohiks äh, unustada ka teisi, näiteks Hudžat, kes endiselt on vangistuses ja kellel veel hiljutise ajani Äh, kelle portreed olid ähm, parlamendis äh, väljas, äh, meenutamaks, et nad endiselt vangistuses viibivad ja sama muidugi ka Kuuba dissidentidele kehtib. härra Kelam, palun. kaks minutit. aitäh, esinaine. mina toetan Kuuba kandidaati äh, Rahvapartei nimel, kuid minu dilemma on samasugune, välja arvatud esimene kandidaat, kes siis vahendavad repressioonide ohvreid, kuid ei vasta kõigile tingimustele, olen täiesti nõus, et kõik kandidaadid on vägagi väärikad ja nüüd on küsimuseks, mida me nendega peale hakkame Sahharovi auhinna mõju minevikus on tegelikult jäänud päris piiratuks, sest kui me vaatame rahvusvahelisi telekanaleid, välja arvatud Euronews, siis tavaliselt ei kajastata seda sündmust ja sama puudutab ka rahvusvahelist äh, trükimeediat. üks sõnumeid, mida me peaksime edastama ka läbi Euroopa välisteenistuse on see, et meie diplomaatilised esindajad riikides, kus need äh, kandidaadid või auhinnasaajad elavad, et nad oleksid pidevas äh, kontaktis nende inimestega, hoolimata sellest, kas nad on ametlikud kandidaadid või äh, laureaadid. nii et me peaksime rõhutama kõikide kandidaatide olulisust võib-olla peaksime välja tulema esindusliku raamatuga, kus oleksid kõikide kandidaatide pildid, saavutused, elulood sees. sest äh, väga raske on ju kedagi välja valida, me peame kellegi välja valima ja ühe poolt hääletama, kuid samas peame Äh, selle küsimuse kuidagi ühiste pingutustega lahendama. Alors évidemment c'est see on tõepoolest äh, lausa katastroofiline olukord, et eelmise aasta laureaat ei saa viibida auhinna üleandmisel sel aastal. inimõiguste komisjoniga püüame vaadata, millise kuju me saame oma protestile anda. tänase koosoleku lõpetame. nii et see on siis ühiskoosoleku lõpp, kuid Ahveti koosolek jätkub ja järgmine etapp Sahharovi auhinna seisukohast on kaheksateist oktoober, kus siis kolm kandidaati välja valitakse siinsamas äh, ühiskoosolekul. Äh, suur tänu!

Colleghi, per favore, se volete prendere posto, abbiamo atteso un po'. daamid ja härrad, võtkem palun jälle istet. ootasime veidikene kuni hääletuse alguseni selleks, et kõik, kes soovivad kohal olla ja oma hääleõigust kasutada, et nad ka kohale jõuaksid. kuid ma arvan, et nüüd on kõik korras. võtkem nüüd palun siis istet pange oma hääletuskaardid valmis ning valmistuge hääletama. praktilises, praktilistel kaalutlustel võiksime kõigepealt hääletada arvamuste üle ja siis tuleksime selle keerukama probleemi juurde, mis on seotud OSCE ja Euroopa Liidu rolli tugevdamisega võib-olla siis kõigepealt jah, hääletused arvamuste kohta. meil on Liseki raport, kes on poolt. see on siis seotud Euroopa Liidu ja Gruusia kokku, lepinguga. elektrooniline hääletus ainult. hääletus algab Liiseki raporti osas see on siis Gruusiaga viisade väljastamise lihtsustamise leping. kolmkümmend kaarti on masinatesse pandud. hääletamine on nüüd lõppenud. kakskümmend kuus, kakskümmend neli poolt, kaks vastu ja õnnitlused raportööri. teine Kalliseki raport, elektrooniline hääletus see on siis Gruusiaga tagasivõtmise leping, hääletus algas. kolmkümmend kaks hääletas, kakskümmend seitse, kaheksa, hääletus lõppes. hääletus lõppes kakskümmend neli on poolt, viis on vastu, üks jäi erapooletuks ja õnnitlused raportöörile. Kovatševi raport, hääletus on alanud. kolmkümmend kolm kolmkümmend kaks häält antud, kakskümmend üheksa on poolt, kolm on vastu, keegi erapooletuks ei jäänud, õnnitlused raportöörile. nüüd küsimus äh, inimõigused, sotsiaal- ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes. raportöör on Martin, kompromiss üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, teine lõik, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolm, lõige üks B, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatus viis. siin on suuline muudatus selle kohta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. Te ei ole nõus sellega? kena. kontrollime elektrooniliselt. muudatus viis, hääletus algas koos, see puudutab siis suulist muudatusettepanekut. teeme elektroonilise kontrolli muudatuse viis osas, suuline muudatus. hääletus lõppes, kolmkümmend kolm on poolt, seitse on vastu, erapooletuid ei ole. muudatus kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, vastu võetud. muudatus kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmteist me peame hääletama ka kahteteist veel, muudatus kaksteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss number kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd läheme viieteistkümnenda muudatuse juurde, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, tagasi lükatud. muudatus kuusteist koos suulise muudatusega, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, ma ei ole selles kindel võtame muudatuse üheksateist ja kontrollime elektrooniliselt. hääletus algas. nelikümmend neli osales, hääletus lõppes. Aa, tundub, et olite väga sellele vastu, kolmkümmend kuus oli vastu, kaheksa oli poolt, nõnda siis tagasi lükatud muudatus kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kakskümmend kaks suulise ettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss number neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss number viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt kes vastu? kes erapooletu? ma arvan, see on tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd lõplik hääletus. lõplik hääletus elektrooniliselt. hääletus algas viiskümmend võtab osa. hääletus lõppes, nelikümmend üheksa on poolt, üks on vastu, erapooletuid ei ole. õnnitlused raportöörile Bene, allora possiamo adesso procedere al punto eh, riguardante il raff- Nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde number kümme, OSCE tugevdamine ja Euroopa Liidu roll. raportööriks on härra Rutšek ja ta soovib enne hääletust ka midagi öelda. palun, teil on sõna tänan, esimees ja lühidalt äh, kolleegid. resolutsiooni et-, eesmärgiks oli algatada arutelu Euroopa Parlamendis OSCE äh, ja Euroopa Liidu rolli teemal enne tippkohtumist. meil on nüüd äh, jõustunud Lissaboni leping ja Euroopa Parlamendil on rohkem sõnaõigust ma soovisin tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Liit peaks tippkohtumisel rääkima ühel häälel ja saama ka konkreetseid tulemusi. kui me arutlesime selle resolutsiooni teemal septembri alguses, siis ma äh, palusin teil välja tulla omapoolsete ideedega. me saime kokku sada nelikümmend muudatusettepanekut ja paljud, äh, enamus neist olid tõesti väga konstruktiivsed ja koos variraportööridega üritasime me panna muudatusettepanekud kompromissidesse ja kokku me panime paika kaheksa kompromissi ja ma loodan, et äh, me hääletusel ka nende juurde jääme. nii et äh, veel kord suur tänu teiepoolse panuse eest ja ma tänan ka härra Scholzi näiteks, et ta võttis osad oma muudatusettepanekud tagasi ma loodan, et äh, hääletuse käigus äh, me väliskomisjonina säilitame oma ühtse ja sidusa meele. meie hääl Euroopa Parlamendis peaks olema ühtne ja tugev nii praegu kui ka siis eelseisval tippkohtumisel. tänan, härra Rutšek vabandage, et ma teie nime õigesti ei hääldanud. nüüd äh, asume hääletama. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, ei ole vastu võetud või? siis kontrollime elektrooniliselt üle. hääletamine on alanud kõik veel ei ole hääletanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss üks. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa. ja selle kohta on härra Šikol midagi öelda tänan. seal on öeldud äh, sõnad until now ja seal tuleb sisse teatud muudatus, et äh, liikmesriikide keeldumine siiamaani lepingu allakirjutamisest keegi vastu ei ole sellele suulisele muudatusettepanekule? härra Pütikofer, vabandust, ma ei saanud päris hästi sellest aru. jah, kas oleks äh, võimalik siis ainult äh, hääletada äh, härra Kriipi muudatusettepanekud viiakse teksti sisse siiamaani inglise keeles until now ja seal on äh, see lisamuudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see kompromiss äh, põhimõtteliselt mõjub nüüd nii, et kõik teised muudatusettepanekud langevad ära, kompromiss neli on meil järgmine, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd edasi kakskümmend kuus, ei, vabandust, äh, kolmkümmend neli, muudatusettepanek kolmkümmend neli ja seal on jälle kolme osa kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa langeb ära, sest et äh, kompromiss üks kolmas osa võeti vastu. ja kui nüüd poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi äh, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse võeti tagasi, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks me peame hääletama ka neljakümmend ühte, seepärast et kolmkümmend seitse võeti tagasi, nii et nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. kas nelikümmend kaks tuleks üle kontrollida? hästi hääletame elektrooniliselt nelikümmend kaks. viiskümmend kolm häält antud, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaheksa vastu ja teil oli õigus, muudatusettepanek lükati tagasi. edasi nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see oli nüüd nelikümmend neli, mida me hääletasime, parandatakse. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud äh, selge. nii et elektrooniline hääletus äh, neljakümne kuue kohta hääletus on alanud. viiskümmend kaks antud häält, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kolm vastu, vastu võetud. nelikümmend seitse, sellepärast et me ei hääletanud neljakümmend viit, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelikümmend kaheksa koos suulise muudatusettepaneku raportööd poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend koos muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ma ei ole kindel. nii et äh, viiskümmend kuus kontrollime elektrooniliselt üle ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kolmkümmend kaks vastu, nii et tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab seda, et nüüd viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundus, et tagasi lükatud. tahate kontrollida? hääletamine on alanud. viiskümmend üheksa viiskümmend kolm antud äh, häält, kakskümmend üks äh, poolt, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, härra Kirillovilt suuline muudatusettepanek, kellele anname ka sõna. tänan, esimees. teen ettepaneku, et punktis kolmteist 13 kirjutada sisse kaasa arvatud äh, ka põgenikud ja, ja maapagulased. see puudutab äh, tugevalt just äh, Balkani ja Kaukaasia piirkonda see tähendab seda, et selle lõike lõpus oleks kirjas, et kaasa arvatud maapagulased ja põgenikud. tänan. raportöör on selle ettepanekuga nõus. niisiis paneme selle ettepaneku hääletamisele, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud vastu võetud seventy, seitsekümmend üks kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt. kas te soovite kontrollida üle esimest osa? hästi, hääletame elektrooniliselt äh, seitsekümmend üks esimest osa. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, viiskümmend kolm antud häält, kakskümmend kuus äh, poolt, kakskümmend seitse vastu, nii et tagasi lükatud tõepoolest. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud ja tuleb üle kontrollida seitsekümmend üks äh, kolmas osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, viiskümmend kaks antud häält, kakskümmend kuus poolt, kolmkümmend, kakskümmend kolm vastu, nii et äh, vastu võetud ähm, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse, kolleeg äh, Grip on teinud muudatusettepaneku ja räägib äh, selle sisust. minu ettepanek äh, seisneb selles, et kasutatakse siin sõnu appropriate ja important inglisekeelses tekstis ja seal öeldakse. Forum to discuss issues contained in the proposals. Eh, I druga część. Eh, ja teine osa, ma teen ettepaneku, et lõpetatakse tsitaat number kaheksa nende sõnadega, mis ütlevad kakskümmend üheksa november kas raportöör on mõlemaga nõus? hästi. niisiis äh, paneme kompromissi seitse hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, seitse on vastu võetud. niisiis nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend üks. härra Gripp, jällegi tuleb välja muudatusettepanekuga, suulise muudatusettepanekuga, palun jätkake. teen ettepaneku lisada pärast Venemaa Föderatsiooni ja Ukrainat ka sõnad ÜRO ja NATO raportöör härra Rutšek. me oleme kogu muudatusettepaneku äh, vastu, nii et ei ole mõtet äh, hääletada suulise muudatusettepaneku üle. hästi nii et meil on siis kaks eraldi hääletust, kõigepealt esimene hääletus äh, puudutab äh, teksti, mis meil algselt oli, enne kui härra Grzib võttis sõna. ja kui see heaks kiidetakse, siis äh, härra Kaaler, palun. ja esimees, ma usun, et kolleeg Grzybi äh, muudatusettepanek on mõttekas siis, äh, kui see ettepanek äh, läbi läheb, aga kui Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid hääletavad põhimõtteliselt selle muudatusettepaneku vastu, siis meil ei ole üldsegi mõtet seda ettepanekut esitadagi ja hääletada Va bene, allora se c'è una netta prevalenza di questo. hästi. kui asi on nii, siis hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend üks praegusel kujul, nii et kahju, härra Grzib, aga nii see on. kes on poolt? palun andke märku. vastu kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. niisiis, nüüd kaheksakümmend kaks poolt. ei, kaheksakümmend kolm oli see poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapoolt, kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja ma ei ole tulemuses kindel, nii et paneme elektroonilisele hääletusele. üheksakümmend üks. hääletamine on alanud. üheksakümmend üks, muudatusettepanek viiskümmend üks antud häält, kakskümmend viis poolt, kakskümmend kuus vastu, nii et tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu. see oli ka ebaselge, nii et kontrollime üle üheksakümmend kolm. elektrooniline hääletus on alanud. viiskümmend viis antud häält, kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu. muudatusettepanek üheksakümmend viis, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. üheksakümmend kuus, poolt, vastu, mulle tundub, et tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud. ma ei ole kindel. arvatavasti läks läbi. Te ei tõsta eriti aktiivselt käsi, kolleegid. üheksakümmend üheksa poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt. vastu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 erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt. vabandust, ütleb esimees. me peame hääletama kõigepealt kümmet, sest üheksat me ei võtnud vastu, nii et kümme poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud Sì, è vero, è vero. Abbiamo respinto il sette, quindi dovevamo votare, lo facciamo ad... me lükkasime seitsme tagasi, nii et me oleks pidanud hääletama ka kaheksat ja nüüd me teeme seda. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd edasi üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, mulle tundub, kolmteist poolt. tahate kaksteist üle kontrollida või? sotsiaaldemokraadid tahavad kontrollida üle muudatusettepaneku kaksteist, nii et hääletamine on alanud. Sei schede 56 votanti, chiusa la votazione, 29 contrari, 27 favorevoli e res- nii et äh, tagasi lükatud kakskümmend seitse, kahekümne üheksa vastu. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole kindel. nii et kontrollime üle muudatusettepaneku number neli ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaheksa vastu, nii et tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus raport muudetud kujul. hääletamine on lõppenud nelikümmend üheksa poolt, äh, üks äh, vastu, kuus erapooletut, viiskümmend kuus antud häält, nii et õnnesoovid äh, härra Rutšekile. niisiis. suur tänu kõigile väliskomisjoni kolleegidele, käesolevaga on koosolek lõppenud ja nüüd loomulikult algab äh, laiendatud äh, juhatuse koosolek, mis algab niipea, kui need inimesed, kes siin ei peaks olema, on lahkunud saalist.